Dear colleagues, may I ask you to take seat? palun istuge oma kohtadele, nii et, et me saaksime alustada. alustame oma majanduspoliitilist dialoogi, mõttevahetust, iga-aastase majanduskasvu ülevaate ning Euroopa poolaastaga seotud dokumentide üle. meil on siin külalised, Valdis Dobrovskis, kes on Euroopa Komisjoni asepresident ning vastutab euro- ja sotsiaalse dialoogi eest. Mariann Tyson, äh, volinik, kes vastutab tööhõive, sotsiaalasjade, oskuste ja tööjõu liikuvuse teemal ja Pierre Moskovitši, kes on äh, volinik, kes tegeleb majandus- äh, ja rahandusküsimustega ja maksustamise ja tolliküsimustega. tere tulemast sellele ühisele ECONi ja tööhõivekomisjoni kohtumisele mulle tundub, et äh, tegemist on olulise kohtumisega, äh, sellepärast et äh, iga-aastane majanduskasvu ülevaade on siis seotud iga-aastase majanduse juhtimise tsükli Euroopa poolaastaga, aga sellel aastal on see ülevaade eriti oluline, mitte ainult sellepärast, et meil on äh, endiselt äh, keeruline sotsiaalne ja majanduslik olukord Euroopas, vaid ka sellepärast, et äh, tegemist on uue komisjoni koosseisu esimese majanduskasvu ülevaatega ning seetõttu tahaksime käsitleda seda dokumenti natuke rohkem kui majanduspoliitilist strateegiadokumenti ja kui mitte lihtsalt ülevaadet. tahaksime panna selle makromajandusliku paketi keskmesse, üritades niisiis äh, anda sellele dokumendile olulist sidusust. Äh, see strateegia Äh, näitaks meile, millised on siis investeeringud, äh, kavad, strukturaalsed äh, reformid ja majanduskasvu soodustav paindlikkus, mis edendaks ka sisenõudlust. ning selles kontekstis on ka see äh, hoiatuste mehhanism, makromajandusliku tasakaalu mehhanism äärmiselt oluline. Äh, täpselt nagu on ka ühises äh, tööhõive raporti eelnõus, niisiis oleme siin selleks, et kuulata teie seisukohti, selleks, et kuulata ära Junckeri komisjoni äh, Äh, uusi suuniseid, sest ja neid ka arutada, sest me oleme alati äh, sellest ajast saadik, kui Euroopa poolaasta kasutusele võeti, äh, oleme me alati leidnud, et sellise majanduskasvu ülevaate uus strateegia, mis on suunatud just nimelt majanduspoliitikale Äh, nõuab äh, veelgi rohkem Euroopa Parlamendi tõhustatud osalemist selles protsessis. nagu te teate, parlament äh, selles raportis, mis on seotud ka volinik Dysoniga, me palume siin institutsioonide vahelist kokkulepet Euroopa poolaasta osas, nii et me leiame, et aeg on käes alustada konkreetset tööd selle kallal ja samuti on vaja rohkem kaasata liikmesriikide parlamente ning me jah, peame silmas seda parlamentaarset nädalat, mis toimub meil nii sellel aastal kui ka järgmisel aastal ning loomulikult see majanduspoliitiline dialoog on ka võimalus meie raportööridele ja variraportööridele pidada teiega arutelusid ning koostada selline dokument, mis siis loodetavasti suudab mõjutada ka selle äh, poolaasta esimest äh, poolt siis kevadisel ülemkogul. Äh, see oleks minu poolt sissejuhatuseks kõik ja nüüd annan kohe sõna esimesele kõnelejale. selleks on asepresident Dombrovskis. palun, härra Dombrovskis, teil on sõna. aitäh, esimees lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin Euroopa Komisjoni nimel tänada teid selle võimaluse eest sellist dialoogi ja mõttevahetust pidada, pidada dialoogi majanduskomisjoni ja äh, tööhõivekomisjoniga ja kõnelda siis äh, meie makromajanduse juhtimise menetlustest ning äh, Euroopa poolaastast. Mariann Peer ja mina täna tutvustame siis teile äh, makromajandusliku juhtimise paketti aastast kaks tuhat viisteist. Äh, mõned äh, selle paketi elemendid on Äh, parlamendile juba äh, Junckeri ja Kadaise poolt eelmisel nädalal tutvustatud, tegemist on siis üsna ambitsioonika investeeringute kavaga Euroopa jaoks, tegemist on komisjoni ettepanekuga, kuidas siis äh, investeeringuid soodustada ning see peegeldab ka ühte kolmest prioriteedist, mis on siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta majanduskasvu strateegias, nimelt investeeringute stimuleerimist siin äh, jätkat-, räägitakse struktuurireformide jätkamisest ja äh, vastutustundlikust eelarvepoliitikast. Äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta majanduskasvu ülevaade alustab siis uut Euroopa poolaasta tsüklit, me paneme paika oma majanduspoliitika eesmärgid selleks, et tugevdada majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas. ning ma tahaksin öelda, et see on siis äh, Äh, idee, mis on aluseks äh, sellele poliitilisele dokumendile, mida me teile praegu tutvustame. meie oleme arvestanud ka härra De Bakkeri hiljutise raportiga sellel teemal, kuidas veelgi parandada Euroopa poolaastat. ma arvan, et see raport sisaldab üsna palju häid mõtteid, mida me saame arutada ja edasi arendada ja igatahes ähm, Euroopa Komisjon äh, kavatseb äh, Euroopa mm, pool aastat ratsionaliseerida, vaadata, kuidas seda saaks äh, tihedamini integreerida eelarveseire menetlusega ja makromajanduse juhtimise menetlustega. kuidas teha ühistööd selleks, et Äh, kõik need dokumendid oleks osaks ühisest strateegiast ja aitaksid saavutada ühiseid eesmärke, ma pean siin silmas siis iga-aastast majanduskasvu ülesannet, hoiatuste äh, mehhanismi ning samuti komisjoni selget kohustust äh, pöörata rohkem tähelepanu rohkem sotsiaalsetele näitajatele meie makromajanduslike poliitiliste otsuste langetamisel ja ma olen kindel, et Mariann räägib sellest täpsemalt. ning on täiesti selge, et me tahame suurendada majanduskasvu ja töökohtade loomist ja selleks me peame tegema koostööd Euroopa tasandil, riiklikul tasandil ja ütleksin ka regionaalsel tasandil, see on meie ühine ülesanne ning me äh, tahame teha väga tihedat koostööd ka Euroopa Parlamendiga äh, selleks, et äh, saavutada kõike eelpool öeldud nüüd ähm, majandusanalüüsid, äh, mis on meie ettepanekute aluseks. me äh, oleme endise, me oleme üle saanud siis majanduskriisi ja rahanduskriisi kõige hullemast hetkest, aga meie majandus on siiski endiselt veel habras. Äh, tööpuudusalased näitajad, mis Eurostat hiljuti avaldas, näitavad seda samuti, tööpuudus on üksteist koma viis protsenti ning äh, me seisame endiselt silmitsi selle kriisi sotsiaalsete tagajärgedega. me oleme samuti näinud, et äh, majanduse toibumine Euroopas on olnud nõrgem kui teistes äh, suurtes majanduspiirkondades, näiteks USA-s ning see peegeldab ka meie majanduse struktuurilisi nõrkusi, sealhulgas ka Äh, jäikust äh, tööjõuturul ja toodete turul ning me näeme, et investeeringud ja investeeringud innovatsiooni ei ole piisavad selleks, et äh, tööhõivet parandada. viimase kümne aasta jooksul on paljud Euroopa Liidu riigid saavutanud, neil on tekkinud suuri tasakaalunihkeid makromajanduse vallas ning seetõttu me seisamegi silmitsi praegu selliste probleemidega. niisiis, mõnedes liikmesriikides on majanduse toibumine olnud nõrgem kui teistes. nii et, et asi ei ole ainult Äh, uudistes, mis äh, peaksid meid ettevaatusele manitsema, on ka positiivseid arenguid. ning äh, ka meie enda kalkulatsioonid näitavad, et järgmisel aastal esimest korda pärast kriisi me ootame majanduskasvu kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ning see minu arvates on kindlasti positiivne areng Äh, nii et, et esimest korda kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis hakkab majandus jälle kasvama ja me loodame, et see majanduskasv tugevneb veelgi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. aga sellele vaatamata äh, on meil praegu majanduskasv suhteliselt madal, inflatsioon on madal ning tööpuudus on kõrge. ja äh, sellega me peaksime tegelema ja seda üritamegi teha läbi nende, läbi makromajanduse juhtimise vahendite. niisiis, investeeringute kava on kindlasti üks nendest vahenditest, nagu ma juba ütlesin, sellega peavad kaasas käima ka struktuurireformid ning vastutustundlik eelarvepoliitika. samas on meil vaja vaadata ka, eh, mis toimub pakkumise ja nõudluse poole pealt no nii palju siis äh, mõningatest äh, töösuundadest, mis Euroopa Komisjonil on äh, kavas. tulles nüüd struktuurireformide juurde, siis Euroopa Liidu tasandil me peame oluliseks siseturu süvendamist, ähm, paremat reguleerimist, nii et, et meie konkurentsivõime paraneks, samuti tahame välja töötada digitaalset ühisturgu, see pakub täiendavaid majanduskasvu võimalusi ning samuti tahaksime ümber korraldada Euroopa energiaturu Euroopa Energialiiduks. mis puudutab struktuurireforme, siis siin on peamiseks tegijaks liikmesriigid niisiis liikmesriigid peavad tegema rohkem tööturu äh, reformimiseks, äh, toodete ja teenuste turu parandamiseks ning oma halduse moderniseerimiseks. sest ilma selleta ei ole meil võimalik ettevõtlust arendada, luua töökohti ning äh, tagada inimestele väärikaid töökohti ja Mariann ilmselt räägib sellest täpsemalt ja täpsemalt ka sellest, kuidas on olukord tööhõivega nüüd, mis puudutab vastutustundlikku eelarvepoliitikat, siis äh, eelnevatel aastatel oleme me üritanud saavutada finantsstabiilsust sellel aastal ja ka järgmisel aastal me loodame, et eelarved on enam-vähem äh, tasakaalus, see tähendab siis, et äh, liikmesriikide eelarved Äh, on nii-öelda neutraalsed. et äh, meil ei ole vaja liigset eelarve stimuleerimist, ei ole vaja ka liigseid säästumeetmeid, loomulikult äh, see ei kehti kõigi liikmesriikide kohta, aga Euroopa Liidu lõikes üldiselt, mis me ootame siis sellist ähm, suhteliselt neutraalset olukorda. me leiame, et on äärmiselt oluline keskenduda liikmesriikide eelarve äh, koostisele. me kutsume liikmesriike üles prioritiseerima majanduskasvu ja investeeringuid ja viima maksukoormuse ära siis tööjõult. samuti äh, räägime makromajanduse juhtimisest. me tegutseme praegu äh, kuuesaja kahese õigusloome paketi poolt loodud raamtingimustes ning äh, makromajanduslik poliitika on kõigi liikmesriikide ühine asi, täpselt nagu Rahandusliitki ning äh, mis puudutab makromajanduse juhtimise paketti, siis selle raames me vaatame nii kuuesaja kui kahesaja õigusloome paketi uuesti läbi ja sellest räägime võib-olla natuke hiljem. Äh, mis puudutab nüüd eelarve eelnõusid, siis äh, me ei ole ühegi eelarve eelnõu puhul leidnud, et äh, need oleksid väga erinevad nendest reeglitest, mis majanduskasvu ja stabiilsuspaketis on, paktis on paika pandud. see aga loomulikult ei tähenda, et kõik oleks korras, mõnedes liikmesriikides on endiselt oht, et äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti nõuetest ei peeta kinni, PR ilmselt kõneleb sellest natuke hiljem, ning samuti äh, võlakoorem on äh, väga suur paljudes liikmesriikides ja takistab majanduse toibumist niisiis me leiame, et äh, meil on endiselt vaja teha tööd äh, selleks, et äh, saavutada vastutustundlikku käitumist eelarve vallas ning saavutada siis riigivõla jätkusuutlikkus. ja räägiksin nüüd ka Euroopa Komisjoni üldisest lähenemisest liikmesriikide eelarvele nagu te teate, Euroopa Komisjon on otsustada, otsustanud anda nendele liikmesriikidele, kelle puhul on oht, et majanduskasvu ja stabiilsuspaktist kinni ei peeta rohkem aega äh, pärast nende riikide poolt võetud kohustusi ja me oleme saatnud kirjad Prantsusmaale, Itaaliale ja Belgiale ning äh, äärmiselt oluline on see, et liikmesriigid äh, ka täidavad võetud kohustused ning Euroopa Komisjon äh, kevadel siis hindab, kuidas neid lubadusi on täidetud, äh, hindab kõiki poliitikaid, makromajanduse juhtimise vallas langetatud otsuseid. niisiis, lõpetuseks Äh, tahaksin veel kord rõhutada, et komisjoni jaoks kõige olulisem asi selles Euroopa poolaastas on hõlbustada majanduskasvu ja töökohtade loomist, säilitades samas finantsstabiilsuse ning äh, selles vallas ootame siis ka head koostööd Euroopa Parlamendiga Äh, loodame, et teie avaldate samuti survet, et Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil need eesmärgid saavutatakse ja jään ootama huvitavat mõttevahetust ja edasist äh, koostööd jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade teemal, aitäh! aitäh! aitäh teile, härra Dombrovskis ja nüüd äh, härra volinik Tyson. proua aitäh! ma räägin oma emakeeles. nii et alustan uuesti. härra esimees, lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendisaadikud. kuulasin ära komisjoni asepresidendi äh, härra Dombrovskise ettekande, aga ise räägin nüüd lähemalt majanduskasvu ja uute töökohtade aspektist. meie majandusalased ja sotsiaalsed äh, ambitsioonid peavad olema kooskõlas sellega, mis on eelarveliselt võimalik muidugi soovime me luua uusi töökohti ja viia läbi ka struktuurseid reforme. kohe räägin sellest lähemalt me kuulsime praegu, kui palju on olemas erinevaid äh, dokumente ja et on välja pakutud ka uus äh, majanduskasvu ja uute töökohtade alane kava ning äh, see näitab meile selgelt, et reformid on vajalikud ja et me peame need läbi viima. juba on saavutatud edusamm töökohtade asjus, kuid kahjuks on töötuse määr ikka veel kõrgem kui me vaatame, millised on töötuse määrad, töötuse näitajad, siis me näeme, et töötuid on vähem. enne oli keskmine töötuse määr kümme koma kaheksa protsenti, nüüd aasta hiljem on see kümme koma üks protsenti. kuid see tähendab ikkagi, et Euroopas on kakskümmend neli koma kuus miljonit töötut ja need arvud siis tulevad äh, septembrikuu statistikast kui me vaatame seda olukorda lähemalt, siis näeme, et noortetöötus on endiselt väga-väga suur. ka see on ühe koma üheksa protsendi võrra vähenenud viimase kaheteistkümne kuu jooksul, kuid kahjuks on noorte töötus ikka veel kakskümmend üks koma kuus protsenti ja see on liiga palju pikaajaliste töötute osakaal on samuti suur, pooled töötud on pikaajaliselt töötud. see tähendab rohkem kui kaksteist miljon, miljonit inimest samuti on väga suur vaesuse määr, väga suured on palgalõhed ja mõnedes liikmesriikides on need veelgi kasvanud alates äh, kriisi algusest. ning äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke Euroopas äh, praeguse seisuga saavutada ei õnnestu. Euroopas elab kakskümmend miljonit inimest süvavaesuses ja paljud liikmesriigid on äh, viimastel aastatel ka tõsiselt pingutanud. Nad pingutavad sellepärast, et nad peavad seda tegema, aga ka meie Euroopana ei saa lihtsalt istuda käed rüpes ja öelda, et see, mis juba on ära tehtud, on piisavalt hea. teisisõnu on äh, ikka veel olemas väga suur ülesanne, mille me peame lahendama äh, mitmed miljonid inimesed vajavad suuremat heaolu ja sotsiaalseid tagatisi ning me peame töötama selle nimel, et see saavutada. komisjoni uus äh, koosseis on äh, välja toonud viis selget prioriteeti. esimene neist on uute töökohtade loomine ja ka ettevõtjate toetamine ettevõtluse toetamine. selleks on ette nähtud investeerimiskava, mida tutvustati eelmisel nädalal me tahame käsitleda tööturu segmente eraldi ja võidelda mustalt töötamise deklareerimata tuludega. meil tuleb käituda selliselt, et tekiks majanduskasv ja uued töökohad, selleks tuleb muuhulgas investeerida koolitusse, sellesse, et töötajatel oleksid paremad oskused ja muidugi tuleb vähendada noortetöötust ja pikaajaliste töötute osakaalu ja tuleb kaasajastada sotsiaaltoetuste süsteemi, nii et meie lastel ja lapselastel oleks tõesti olemas ka tulevik. ma tahaksin lisada ka seda, et kui mõelda reformidele, siis ei mõtle me ju ainult tööturule. me peame mõtlema sellele, millised on eesmärgid kui me soovime, et meil oleks äh, rohkem äh, töökohti ja parem ühiskond, äh, siis tuleb reformida ka näiteks seda, mis moel tehakse investeeringuid, millised on taristud, millisel moel toimub haldus ja kõike seda ka investeerimiskavas arvestatakse. sest investeerimiskavas nähakse muuhulgas ette ka see, et kaotatakse erinevad tõkked, mis praegu takistavad investeerimist kõik eh, need eesmärgid on olulised selleks, et eh, Euroopa Liit ja liikmesriigid, eh, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad selle raames ka dialoog, nii et võetakse arvesse kõigi asjaomaste huvigruppide arvamusi. ja nii, et neid reforme ka piisavalt toetataks meie volinikuga oleme samuti rääkinud sotsiaalsest vastutusest Euroopa Liidus me soovime samuti suuremat koostööd ja uurime praegu, millisel moel saame me sotsiaalpartneritega koostööd teha. kuidas on meil võimalik kasutada ära sotsiaalpartnerite algatusi? lugupeetud liikmed, on selge, et töötus, eriti just pikaajaline töötus ja noorte töötus, on väga suur probleem, kõige suurem probleem, mis meie majandusel praegu on töötuse ja vaesuse kasv tähendab seda, et äh, meie ühiskonnas valitseb makromajanduslik ebatasakaal ja seetõttu on meil vaja uut algust. meil on vaja luua sellised sotsiaalsed ja äh, töötusealased näitajad, mis aitaks meil järgmiste aastate majandust paremini äh, planeerida. härra Moskovitši räägib teile sellest kohe lähemalt, aga aga mina tahtsin teile veel seletada, mismoodi makromajanduslikku ebatasakaalu äh, kahandada. selleks on vaja uusi näitajaid, suuremat läbipaistvust ja põhjalikku analüüsi. seda peavad tegema liikmesriigid, nii et meil oleks ülevaade sellest, milline on erinevate liikmesriikide sotsiaalne olukord ja et meil oleks võimalik reageerida vastavatele äh, väljakutsetele mul on väga hea meel öelda, et me oleme saavutanud äh, haldusküsimustes edu ja koos teie toetusega, lugupeetud liikmed, loodan, et me saavutame edu ka tulevikus, aitäh! aitäh äh, proua Tysonile ja nüüd äh, saab sõna Pierre Moskovitši suur tänu, äh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. ma tahaksin teiega rääkida komisjoni järgmisest, ma rääkisin teiega komisjoni eelarvekavast ja nüüd tahaksin äh, rääkida häiremehhanismist ja vastavast raportist, mille komisjon võttis vastu reedel koos majandust puudutava paktiga, millest siin juba räägiti ja millest härra Dombrovitš juba pikemalt rääkis tahaksin teile rääkida sellest, mis toimub kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel äh, poolaastal. kõigepealt äh, sel, see raport on nii-öelda uue ajastu algus äh, ja sellel ajastul püütakse siis luua suurem makro, makromajanduslik tasakaal. ja püütakse kaotada kõik tõkked, mis praegu takistavad liikmesriikide majanduste normaalset funktsioneerimist ja mis võivad ohustada ka äh, Euroopa Liidu äh, äh, ühtse, ühtse turu toimimist. see tähendab siis seda, et me vaatame lähemalt, milline makromajanduslik tasakaal on vajalik ja milliseid meetmeid tuleb selle saavutamiseks võtta ja mida tuleb teha häiremehhanismi raportis on välja toodud esialgsed meetmed, mida riigid kasutavad, aga eh, järgneb veel põhjalik analüüs ning alles siis saab komisjon öelda, kas eh, see tasakaal on olemas, võib-olla ehm, on see tasakaal mõnes riigis eh, ka ülemäärane. praegu on kuusteist liikmesriiki valinud põhjaliku analüüsi, nendest neliteist on jõudnud Äh, jõudnud ka järelduseni, sest nad analüüsisid äh, eelmist äh, aastat. Need riigid on Horvaatia, Itaalia, Sloveenia. Need riigid ütlesid, et tasakaal on ülemäärane. ja kui nad leiavad seda ka tulevikus, siis nad püüavad seda tasakaalu kohandada. Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Ungari on liikmesriigid, kes leiavad, et makromajanduslik tasakaal vajab otsustavaid meetmeid, nad on kindlaks määranud riskid, mis praegu selle tasakaalu saavutamist eh, takistavad. peale selle on siis veel Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Holland, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik, kes eh, on leidnud, et kes on leidnud, mil-, äh, kes on välja selgitanud, mis siis aitab makromajanduslikku tasakaalu saavutada ja mis seda praegu takistab, millised on riskid. ehk siis neliteist liikmesriiki on äh, juba läbi viinud põhjaliku analüüsi, nüüd on äh, nende riikide nimekirjas ka Portugal ja Rumeenia. Portugal uuris kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja järgib harilikku menetlust ehk siis äh, tutvustasin neile, teile praegu seda, mida riigid on äh, teinud ja räägin nüüd häiremehhanismi raportist lähemalt. esimene küsimus puudutab äh, välist elementi ehk välisvõla suurust ja seda küsimust ei ole lahendatud, samuti ei ole lahendatud eelarve defitsiidi küsimust on ka riike, millel on ülejääk, mis tähendab seda, et on probleeme nõudluse ja investeerimisega. kolmandaks konkurentsi küsimus, mis näitab seda, kui konkurentsivõimeline on riik Äh, neljandaks investeeringute küsimus, erasektor investeerib praegu liiga vähe ja lisaks tuleb vaadata veel inflatsiooni küsimust ja SKT-d. see äh, küsimus on alati oluline, muuhulgas äh, kinnisvaraturul. ja ähm, lisaks sellele vaadatakse ka kõikide riikide pangandussüsteeme. üldiselt on riskid vähenenud ja neid riske on siis uurinud Euroopa Keskpank. on näha, et laenu andmine on natuke kasvanud, sellepärast et krediidivõimalused on nüüd paremad. krediiti pakutakse pisut rohkem, krediitiga küsitakse pisut rohkem peale selle rääkis Mariann meile töökohtadest ja sotsiaalsest aspektist ja sellest, millised probleemid siin kaasnevad ja ka häiremehhanismi raportis äh, räägitakse sotsiaalsetest äh, näitajatest. me peame arvestama sotsiaalse aspektiga siis, kui vaatame, kuidas ressursse ümber jaotatakse, kas seda tehakse õigesti ja ähm, ressursside ümbervaatamist, äh, ümberjagamist vaadatakse uuesti järgmise poolaasta lõikes nagu Mariann ütles, on sotsiaalne aspekt tegelikult üks kõrgemaid prioriteete ja on seda ka Euroopa Komisjoni uue koosseisu jaoks. sellega, härra esimees, ma ka lõpetan, et meil oleks võimalik arutleda. ka Ecofin arutab häiremehhanismi raportit ja võtab vastu järeldused me loodame, et need tulevad peatselt ja mina ootan, et ma saaksin uuesti siia tulla ja teiega äh, vestelda, samuti ootan ma läbirääkimisi äh, või vestlust äh, nõukoguga. märtsis kaks tuhat viisteist toimuvad põhjalikud läbirääkimised. siis räägime me uuesti ka Euroopa poolaastast ja sellest, millised soovitused antakse konkreetsetele riikidele Need riigipõhised soovitused näitavad ka seda, kas makromajanduslik tasakaal äh, liikmesriigis on või ei ole ja mida tuleks teha, seda, sellest aga räägime lähemalt äh, märtsis. Äh, nii palju praegu häiremehhanismi raporti kohta, aitäh! Thank you! aitäh! aitäh, härra Moskovitsi! ja ka tänan ka teisi volinikke. nüüd alustame esimest küsimust ja vastuste vooru kõigepealt kaks raportööri Econist ja Tööhõivekomisjonist, kolm minutit kumbalegi ja siis on kaheksa minutit aega vastusteks komisjoni poolt. Darius Rosati oleks esimene. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada kolme volinikku esitluste eest mulle tundub, et praegu on kätte jõudnud väga oluline ajahetk Euroopa poolaasta menetluses äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguseks. kogu see tegevus paneb, äh, näis, näitab neid meetmeid ja, ja neid tegevusi, mida me kasutame järgmisel aastal selleks, et äh, stimuleerida majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopa Liidus. mul on kaks küsimust meie külalistele. esimene küsimus puudustab kolme samba vahelist tasakaalu uues majanduskavas, investeeringute osa, fiskaalvastutus ja strukturaalsete reformide osa. minu küsimus puudutab nende kolme meetme vahelist tasakaalu ja kuidas on täpselt võimalik seda õiget tasakaalu saavutada, milline see vahekord on ja millist on edu saavutatud nendes kolmes sambas ja kus on kõige vähem edu saavutatud? ja milline on makromajandusliku olukorra seos erinevates liikmesriikides ähm, nende konkreetsete sammudega, mis seal riikides tehakse, kas on mingi seos äh, strukturaalreformide aegluses osas nendes liikmesriikides, kus on väga suured tasakaalustamatuse riskid ja fiskaalvastutuse vahel? see oleks minu esimene küsimus. teine küsimus puudutab sotsiaalmõõdikuid. see on nüüd see tulemustabel, mis loodi eelmine aasta ja lisanduseks on siis need mõõdikud. kuidas neid mõõdikuid hakatakse täpsemalt kasutama selles menetluses, kui me hakkame hindama Äh, häiremehhanismi aruandes äh, liikmesriike ja võib-olla ka süvitsi minevas anu, analüüsis. makromajanduslikud mõõdikud on väga hästi paika pandud, siin on olemas teatud piirmäärad, lävendid, millal hakatakse menetlust aktiveerima. kas nüüd sotsiaal- ja tööhõive mõõdikud saavad osaks otsuse tegemisprotsessis või on nad lihtsalt meile vahendiks, kuidas makromajanduslikku olukorda paremini mõista, aitäh! aitäh! järgmine kõneleja, Sergio Gutierrez Prieto, palun. aitäh ähm, härra esimees, ma pean ütlema, et mul on väga hea meel näha, et äh, kolm volinikku on tulnud täna hommikul meie koosolekule tutvustamaks äh, Euroopa poolaastat, äh, sest kõik need teemad, mida te esindate, on omavahel väga lähedalt ähm, seotud. Moskovitsi ja Dombrovi, Dombrovskis äh, tegutsevad siis koos ning ähm, proua Tyson on äh, lä-, siis täiendavaks äh, mõõtmeks siia ja pan-, räägib siis sellest, mis toimub sotsiaalvallas. ma pean ütlema, et kõik see, mis ma kuulsin Euroopa poolaasta kohta, on üsna hea Mm, pannakse alus äh, makromajanduspoliitika äh, toimimisse, tehakse see läbi äh, reform, see tundub minu arvates väga hea olevat, aga ma ei tea, kas see on piisavalt ambitsioonikas selleks, et majandussurutisest välja saada ja kas me oleme ikka piisavalt võtnud arvesse praegu äh, Äh, praegust olukorda ja mulle tundub, et igas majanduskasvu aruandes ei ole kõike, seal ei ole näiteks öeldud, et suurimad riskid, mis meie ees praegusel hetkel on makromajandusliku tasakaalustamise osas, on äh, väga suur tööhõiv, tööpuuduse määr ja pikaajaline töötus just eriliselt, meil ei ole piisavalt äh, kõrged palgad selleks, et vaesusest jagu saada samuti me ei näe selles aruandes mitte midagi liikmesriikide vahelise erisuse poolest ja äh, ka selle kohta ei ole seal midagi, et äh, liikmesriikides on kodanikud äh, väga erinevas olukorras ma toetan kõike, mis võetakse ette fiskaalvastutuse osas, aga majandus- ja stabiilsuspaketis on äh, Äh, väga palju erinevaid meetmeid ja me üritame seda panna konkreetsesse mm, ajakavasse, aga me peaksime rohkem võtma arvesse seda asjaolu, et mm, eelmise parlamendi koosseisu äh, ajal tehtud äh, puudujääk oli see, et meil ei olnud võla vähendamise ajakava ja liikmesriikide tehtud pingutuste vahel mingisugust seost. mina osalen esimest korda selles debatis ja mina äh, olen kuulanud ära volinikke, nad on öelnud, et järgmisel aastal on see puudujääk üle ühe protsendi. kui me vaatame nüüd viimaseid äh, hinnanguid, prognoose, siis on need alati olnud natukene vildakad ja lõpptulemus on olnud veidi teistsugune. me peame samuti midagi ette võtma konkurentsivõimega, aga puudujääk poliitikate juures, mis siiamaani kasutatud on, on see, et me ei ole piisavalt võtnud ette konkurentsivõime parandamise osas. me kui vaatame tööjõuturgu, siis siin on väga suured vajakajäämised, palgad, on väga, siin on väga suur äh, palgalõhe Euroopa Liidus erinevate liikmesriikide vahel ja kas komisjon kavatseb äh, sellega midagi ette võtta? Hmm, ning mulle tundub olevat positiivne see, äh, kuidas tööjõukuludega seotud probleeme on tahetud parandada, aga me oleme nagu kuulnud, et liikmesriikidest, et Äh, palkade osas on siin väga suur devalveerimine toimunud ja see mõjutab väga suuresti inimeste elukvaliteeti. kas komisjon kavatseb sellist tasakaalustamatust ka kuidagi korrigeerida, panna paika äkki miinimumpalgad ja kas komisjon tahab siin kuidagi rääkida minimaal, äh, minimaalsotsiaalpalkadest? kaheksa minutit kolmele volinikule, kõigepealt äh, härra Dombrovskis. aitäh ähm, aitäh nende küsimuste eest. alustuseks härra Rosati küsimus. kõigepealt, mis puudutab seda tasakaalu nende kolme samba vahel. ma pean ütlema, et need kolm sammast on kõik väga olulised. ja me ei ole nende kolme samba puhul seda tasakaalu ära võtma, sest mulle tundub, et nad kõik on äärmiselt olulised ja nad on ühe ja sama terviku osad. ning küsimus selle kohta, kui aktiivselt me tegutseme nende kolme sambaga eraldi, me te-, oleme juba pannud paika investeeringute paketi kolmsada viisteist miljardit eurot see on meie esimene samm, aga me näeme, et äh, on tegelikult vaja töötada selle nimel, et äh, ettevõtluskeskkonda parandada Euroopa Liidus, lihtsustamaks äh, erainvesteeringute tegemist, mitte ainult selle plaani kaudu, selle investeerimiskama kaudu me tahame et avaliku sektori raha riskid natukene maandaks, riske maandaks, aga me tahaksime töötada ka sel, nende tingimuste nimel, ähm, selle nimel, et ka erasektori investeeringud oleksid kaasatud. mis puudutab strukturaalreforme, siis mõned ütlevad, et ähm, me peame tegema edasi seda olulist tööd, kui me tahame konkurentsivõimet Euroopa Liidus äh, parandada liikmesriikides selle läbi saame me jätkusuutliku majanduskasvu tagada ja luua töökohti. see on väga oluline element ja oluline tervikuosa. mis puudutab fiskaalvastutust, siis selles osas ma juba ütlesin, et me loodame, et selle aasta lõpus olukord paraneb ja ka järgmise aasta sees, aga oluline on see, et me jätkame äh, selle küsimusega edasi, et fiskaalvastutus peab jätkuma, et meil ei tekiks usalduskriisi järjekordselt, nagu meil on olnud vii-, viie aasta sees ja mis on väga tõsiste tagajärgedega olnud nii et tegelikult ei saa me strukturaalreformi ja fiskaalvastutust kuidagi kõrvale jätta, kui me tegeleme majanduse taastamise küsimustega. sotsiaalmõõdikud nagu juba öeldud, siis oleme me alustanud tööd selleks, et so-, sotsiaalmõõdet Majandus- ja Rahandusliidus tugevdada ning ähm, ühises tööhõive raportis äh, oleme me sotsiaalmõõdikud juba kasutanud ähm, äh, makromajanduslike tasakaalustamatuse menetluses ja ma äh, lasen siis proua Tysonil rääkida pikemalt so-, sotsiaalmõõdikutest, mida tema toetab tugevalt härra Prietol oli väga mitu küsimust. esiteks, kas need kavad on piisavalt ambitsioonikad? iga-aastases majanduskasvu analüüsis on makromajandusliku tasakaalustuse pakett, see on esimene samm, rohkemat on veel vaja teha ja sissejuhatuses ma juba ütlesin, et tuleb vaadata Äh, majandust äh, tervikuna ja vaadata kõiki neid ela-, elemente, mis on tegelikult üksteist täiendavad ja mis kõik töötavad ühe ja sellesama eesmärgi nimel. siin oli ka küsimusi paindlikkuse kohta sellega me tegeleme praegu Euroopa Komisjonis ja tegeleme ka järgmisel aastal, meie eesmärgiks on äh, tulla välja komisjoni teatisega, kuidas paremini ära kasutada majanduse stabiilsuspaketi stabiilsusmõõdet, nii nagu härra Juncker ähm, välja pakkus, mis puudutab miinimumpalkasid, äh, siis Euroopa Komisjon julgustab liikmesriike selle küsimusega tegelema ja panema paika miinimumpalgad, võttes arvesse tootlikkust äh, ja erinevaid tasandeid, aga siiamaani ei planeeri me Euroopa ülest miinimumpalka paika panna, seda, sellega tuleb tegeleda liikmesriikides, võttes arvesse konkreetset majandusolukorda. Mariann Tassen, palun. aitäh, härra esimees. vaataksin nüüd äh, sotsiaalpoliitikat äh, üksikasjalikumalt ja tööhõive küsimusi samuti ja saan rõhutada seda, mida teised enne mind juba ütlesid ja mis oli ilmselge ka teie küsimuses. kui me tahame töökohtade arvu suurendada ja majandusolukorda äh, Äh, suurendada, siis me peame tegelema pakkumusega ja julgustama investeeringuid. investeeringud peavad toimima hakkama, kui me tahame majanduskasvu paika panna, seega me peame julgustama ettevõtlikkust, äh, suurendama töökohtade arvu, kutseõppega tegelema, samuti oskuste arendamisega ja võtma maha tõkked tööjõuturult. peamine tõke ju ongi oskuste puudumine meil peab olema aktiivne lähenemine. mis puudutab miinimumpalka, siis nagu Valdis juba ütles, siis meie arvates oleks see hea, kui selline asi oleks olemas, aga komisjonil ei ole praegu pädevusi selles vallas, me ei saa midagi teha, me saame ainult liikmesriike julgustada sealt nad miinimumpalka äh, kasutama hakkaksid, me ei saa midagi peale suruda, võime kasutada erinevaid tehnikaid selleks, et julgustada sellist lähenemist, kuid see sõltub liikmesriikidest, kuidas nad välja töötavad sellised meetmed oma kodus. ning puudutab sotsiaalseid näitajaid, siis need tuleb hästi välja töötada, tuleb äh, panna paika erinevad tasandid. Äh, iga-aastases majanduskasvu analüüsis on see olemas, seal keskendutakse praegu rohkem sotsiaalküsimustele, aga me peame valima välja valitud äh, arvu mõõdikuid ja panema paika ka konkreetsed lävendid. Ähm, seda me teeme konsulteerides nõukogu ja parlamendiga, üksi me midagi teha ei saa. aga siin on veel palju tööd ees. oluline on see, et meil oleksid lävendid paigas selleks, et suurendada aktiivsust ja need peavad olema seotud äh, töö hõivega. vaesuse osas on jah, meil suuri erisusi liikmesriigiti, me peame sellega tegelema, kui me vaatame vaesuse analüüsi ja neid, ähm, seda ebaõiglast olukorda, siis ähm, põhiliselt me peame ikkagi inimesed tooma tagasi tööjõuturule, me ei saa jätta neid raskesse olukorda, me peame neid julgustama selleks, et nad oleksid tööjõuturul jällegi aktiivsed, see on parim moodus, kuidas vaesuga võidelda ja see tuleb sisse ka mõõdikutest aitäh, härra Moskovitši, palun. Hmm, aitäh, ma teen kiiresti, tahaksin täiendada seda, mida ütles praegu just Marianne Tõisson. mõistagi see kolme samba vaheline tasakaal on äärmiselt oluline, aga peab möönma seda, et üks nendest sammastest on justkui ähm, tugevam. see puudutab investeerimisi ning ähm, meie ees, see ongi see väljakutse, mis meie komisjonil on, vaadates seda, mis Euroopa Liidus praegu toimub, madal majanduskasv, inflatsioon ja tööpuudus. majanduslikult, poliitiliselt ja sotsiaalselt on see kõik vastuvõetamatu, seega on vaja paika panna, milline on selle majanduskasvu defitsiidi põhiline võti ja see on investeeringute puudus. kui me vaatame seda, mis praegu toimub, millised on investeeringute määrad Euroopa Liidus võrreldes sellega, mis toimus kahe tuhande kaheksandal aastal, aastal ja võrreldes sellega, mis praegu on siis, siis kakskümmend protsenti investeeringuid on meil praegu vähem võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga ja see on väga suur äh, risk Euroopa Liidule ja see seab meid kehvemasse olukorda võrreldes ülejäänud maailma ja eriti just Ameerika Ühendriikidega. kui me vaatame eelarvekonsultatsioone, äh, siis äh, me peame struktuursetele reformidele keskenduma ning samuti investeeringuskava peab olema väga aktiivne, see peab minema samm-sammult edasi, Roberto Gualtieri mainis seda juba oma sissejuhatuses. ja see on seotud ka teise punktiga, nimelt see uus majandustsükkel alles hiljuti oli Euroopa sellises stabiliseerimisfaasis pärast ähm, finantskriisi ja kõik see, mis me pärast seda paika paneme, kohanemisprogrammid, pangandussektoris ähm, toimuv, me ähm, üritame äh, siis kriisilahendusmehhanismi paika panna, oleme jõudnud teise faasi, stabiilsus on meil praegu juba olemas, aga nüüd on vaja investeeringuid ja kolmandaks meie oleme oma tahet juba üles näidanud, Valdis Dombrovskis just seda ütles, me tahame üheskoos tegutseda, paneme paika konkreetsed meetmed selleks, et tegutseda, võttes arvesse praeguste eeskirjade raamistikku ja tahame siia sisse panna ka suure paindlikkuse, mille abil oleks võimalik tegutseda ja me tuleme välja järgmisel aastal teadisega, kus räägitakse praeguste eeskirjade raamistikus toimivast paindlik, paindlikkusest. Jüri Juncker on seda juba tutvustanud ja Katainen samuti oma investeeringute kavadest rääkides ja seda tutvustades, kuidas on võimalik kapitali suurendada liikmesriikides ning niimoodi on võimalik võlaga ja defitsiidiga hakkama saada, aitäh! aitäh! nüüd äh, annan äh, eesistumise rolli edasi kolleegile Marita Ulstrogile ja tuletan teile kõigile meelde, et selleks, et meil oleks võimalik vaba mikrofoni voori kasutada, on meil vaja kõneajast kinni pidada ja jääda ajakava juurde, nii et ma paluksin kõnelejatel teha lühidalt ja samuti volinikud, palun jagage oma aega kohaselt niimoodi, et meil oleks võimalik ajakavasse jääda, palun Mr Urtas, Anna eh, Funtulis, eh, eh, Monod, Sogor, Morin Chartier, Sander. Marisa, chair is yours. Uh, Madam Ferreira, can you? jah. jätkame siis teise küsimuste vooruga. minut ja kolmkümmend sekundit iga variraportööri kohta ja kokku saavad volinikud vastamiseks kümme minutit ja Alfred Sant nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, äh, seitsekümmend protsenti Euroopa äh, SK, VKE-des tegutsevad ainult oma riigi turul ja kindlasti ei suuda nad lähiajal Euroopa üleselt tegutseda, nad vajavad stiimuleid, et hakata ka väljaspool tegelema eelarve konsolideerimine on aga piiranud äh, võimalusi majandusekspansiooniks ja on piiranud võimalusi luua neid stiimuleid, mis VKE-del kasvuks ja töökohtade loomiseks on vaja. Äh, kas äh, ei ole siin meil vastuolu nende sõnadega, mida me siin või selle jutuga, mida me räägime Euroopa Liidu tasandil ja sellega, mis tegelikult liikmesriikide tasandil toimub. Sofia Robeiro Rahvapartei nimel järgmisena. Äh, suur aitäh! Äh, jah, tõepoolest, äh, meil tuleb leida sotsiaalsete ja majanduslike prioriteetide vahel tasakaal, need ei, kaks prioriteeti ei ole tihtipeale teineteisele vastanduslikud. samuti tuleb tähelepanu pöörata, mis toimub liikmesriikides üldiselt ja mis toimub liikmesriikide regioonides Need ettepanekud, millest me siin täna räägime, tuginevad kolmele sambale, mis meie jaoks on oluline inves-, intelligentsed investeeringud, erakapitali mobiliseerimine ja äh, sellise, kulutamine sellisel moel, et äh, võlad ei kasvaks, meil on vaja struktuurireforme, äh, näiteks meil on vaja teha rohkem investeeringuid energeetika ja transpordivõrkudesse, teadus- ja arendustegevusse, taastuvenergiasse. meil on vaja et eh, tugevdada vastutustundlikku käitumist eelarve varas eh, ja eh, me peame ka turu, turujõudude toimega peab kaasas käima ka sotsiaalne õiglus ja meil on väga oluline luua rohkem töökohti eelseisvatel aastatel ja meil on üle kahekümne kuue miljoni inimese töötud, nii et, et me peame tõesti tegelema selle probleemiga Eh, meil on vaja sellist poliitikat, mis eh, edendab eh, teadusarenguid, tea-, teadusuuringuid, aitab edendada inimeste pädevust ja ja kas need vahendid, mis investeeringute kavas on eraldatud, on selleks kõigeks piisavalt ja mida teha nende pro-, nende projektide, programmidega, mis meil juba olemas on. kas need uued investeerimiskava vahendid tulevad täiendavalt veel juurde või, või ei? ning äh, siin räägiti ka sellest, et et kõneleja katkestatakse, kuna tema kõneaeg on juba üle herr präsident meine Äh, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, volinik, mul on üks küsimus äh, härra Eh, Dombrovskinile, see puudutab seda eh, investeeringute paketti. Eh, te üritate nende vahenditega saavutada tohutult suurt finantsvõimendust ja te väidate, et suur osa nendest vahenditest peab tulema erainvesteeringutest, aga erainvestorid investeerivad ainult siis, kui nad näevad oma investeeringutel ka mingit tulu nii et, et nad saaksid oma investeeringuid ka taasrahastada ja kriisiriikide puhul tegelikult ei tähenda see investeeringute kava mitte midagi muud, kui et nende riikide kodanikud peavad seda finantsvõime, võimendust raha, rahastama niisiis nendele inimestele langeb eelseisvatel aastatel täiendav koormus nii et, et mida komisjon äh, siin reklaamib kui äh, kinki kodanikele, on tegelikult nende äh, maksukoorma kasv. kas ei ole nii? ja teine küsimus on seotud sellega, mida tahab komisjon teha selleks, et stimuleerida neid täiendavaid investeeringuid, sest et ei ole ju sugugi kindel, et need täiendavad investeeringud üleüldse kuskilt tulevad. investeerimisprojektid ähm, Eh, mis on suhteliselt riskantsed. Eh, kuidas muuta selliseid investeeringuprojekte kindlateks ja tulus, tulusateks? Eh, see kolmsada miljonit, sellest ju ei jätku, aitäh. ja nüüd proua Haakin järgmisena ALDE fraktsioonist, palun aitäh. minu esimene küsimus puudutab äh, töötavate inimese vaesust. Äh, räägitakse sellest, et äh, inimeste vaesuse risk ja sotsiaalse tõrjutuse risk on kasvanud ja erinevused selles vallas on liikmesriigiti väga suured. volinik Tyson, te ühes oma varasemas vastuses ütlesite, et meil on vaja rohkem sotsiaalseid näitajaid neid tuleb rohkem kaasata ning see hoiatusmehhanism räägib täpselt samuti sellest. Äh, minu esimene küsimus on, et kas te saaksite natuke konkreetsemalt nendest sotsiaalsetest näitajatest äh, näida, kõnelda ja kuidas neid täpselt kasutatakse, kuidas seda protsessi kasutada näiteks, et äh, lahendada töötavate vaeste probleem ja kuidas saaks siin diferentseerida erinevaid tasakaalustamatusi liikmesriikide vahel. minu teine küsimus on samuti tasakaalunihetega seotud Ehm, mõnedes liikmesriikides ei ole piisavalt ehm, nimelt eelarve ülejääk ehm, mitmetes riikides ei ole oluliselt vähenenud, vaatamata sellele, et majandust üritatakse eh, uuesti tasakaalu viia Äh, te ütlesite ka, et äh, jooksevkonto ülejääk ei kujuta samasugust probleemi nagu äh, suured puudujäägid, nii et, et minu küsimus on selle, et mida te kavatsete teha selleks, et lahendada jooksevkonto ülejäägi probleemi ja, ja kuidas täpselt? aitäh! proua Tyson, loodetavasti suudate kõigile nendele küsimustele kolme minutiga vastata aitäh. Uh, aitäh. kõigepealt äh, härra Santi äh, küsimus. mul on väga hea meel selle üle, et me tõesti keskendume äh, VKE-dele sellepärast et VKE-d on tõesti viimastel aastatel olnud majanduskasvu mootoriks. kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest on loodud just nimelt VKE-de poolt ja praegu me näeme, et see trend väheneb, nii et, et me tõesti peame keskenduma nendele probleemidele, mis VKE-del on, mis ei lase VKE-del investeerida ja uusi inimesi tööle võtta ning üks probleemidest on see, mida suurtel ettevõtetel ei ole, on juurdepääs rahale. sellepärast, et pangad ei taha VKE-dele laenu anda ja seetõttu puudub VKE-del juurdepääs rahale ja neil on ka raske pääseda kapitaliturgudele. nii et, et see on üheks indikaatoriks, mis on osaks meie Mõtle kõigepealt väikselt programmist Äh, mulle esitati äh, ka küsimus, äh, mis puudutas töötavaid vaeseid ja sotsiaalseid näitajaid. ma pean vastama lühidalt, aga kuidas me neid näitajaid siis kasutame? praegu me selle kallal just nimelt töötamegi. me tahame teada mitte üksnes seda, mis toimub liikmesriikides aga me peame aru saama, et me kasutame teatud sotsiaalseid näitajaid. näiteks kui noorte tööpuudus on väga kõrge või kui üldse tööpuudus mingis piiskonnas on väga kõrge, siis on majandus tasakaalust väljas ja me peame sellise tasakaalustamatusega tegelema ning seega eh, tuleb siis majanduse juhtimise tsüklis need asjad äh, arvesse võtta, aga kuidas me seda täpselt teeme, me peame välja töötama künnised ja järgnevate nädalate, kuude jooksul me sellega tegeleme ja otsustame siis, kus kohas see künnis täpselt on ja, ja siis veel on ka teised näitajad, mida me peame kasutama aga me peame vaatama ka, mis toimub liikmesriikides ja peame tegema igale liikmesriigile liikmes, sobivaid soovitusi see tähendab, et me peame kaaluma tegelikku olukorda igas liikmesriigis ja seda me eelseisvatel nädalatel kavatsemegi teha ja konsulteerime ka parlamendiga. aitäh, jah, kahe minuti neljakümne viie sekundiga on võimalik palju öelda, aga nüüd volinik Moskovitši Äh, lihtsalt kolmkümmend sekundit viimase küsimuse kohta, mis puudutab eelarve ülejäägi kasvamist äh, kolme protsendipunkti võrra äh, aastast kaks tuhat kaheksa kuni aastani kaks tuhat neliteist. see loomulikult peegeldab asjaolu, et liikmesriigid ei ole oluliselt oma ülejääke vähendanud nende tasakaalustamise ettevõtmiste käigus. mida see peegeldab, see tähendab, et majanduses on suured tasakaalunihked, sisenõudlus on väike ja see loomulikult mõjutab ka negatiivselt seda, mis toimub teistes riikides ning see on teema, millega komisjon tõesti tahab tegeleda. me tahame edendada tõhusaid investeeringuid selleks, et toetada siseriiklikku nõudlust ja võimalikku majanduskasvu Äh, loomulikult on see meie jaoks äh, väga oluliseks prioriteediks, aga iseäranis äh, suuremates riikides ja see on see sõnum, mille me koos Valdis Dobromskisega oleme saatnud ka eelarvekavade osas. ja aitäh, härra Dobromskis nüüd, aitäh! mina keskenduksin nendele küsimustele, mis puudutavad investeeringute paketti. Äh, proua Ribeiro äh, äh, rääkis sellest, et kas sellest kolmesajast miljardist piisab. mina võib-olla räägiksin natukene sellest, kuidas me selle arvuni üldse jõudsime. sellest on juttu ka investeeringute kavas endas, nii et, et kui vaadata neid jätkusuutlikke investeerimisviise Äh, mida me kasutasime näiteks enne kriisi, me nägime, et investeeringud olid kuskil kakskümmend, kakskümmend üks protsenti Euroopa SKT-st ja siis need aga äh, need määrad muutusid, buumiaastatel investeeringud äh, suurenesid Äh, see ilmselt oli seotud äh, ehitusturgude, kinnisvaraturgude ülekuumenemisega teatud liikmesriikides ning äh, sellest ajast saadik on investeeringute maht oluliselt vähenenud, me oleme allpool seda kriisieelset taset kakskümmend, kakskümmend üks protsenti SKT-st. ning selline puudus investeeringute puudus on kuskil kakssada kolmkümmend kuni kolmsada seitsekümmend miljardit eurot, nii et, et see esialgne arv kolmesada miljardit või nüüd siis kolmsada viisteist miljardit on selline keskmine summa siis, nii et, et nii palju selgituseks, kust see arv tulnud on. aga nüüd, kui vastata härra Luke küsimusele kas see investeeringute pakett ei ole lihtsalt mingi varjatud kulu või maks kodanikele. Te märkisite siin, et jah, finantsvõimenduse määr on selline, nagu ta on. me saame kasutada piiratud hulka avaliku sektori raha selleks, et selle abil siis ligi tõmmata erasektori raha. see on selle paketi mõte ning ähm, see tähendab, et erasektori raha abil äh, me siis üritame midagi ära teha ja ka riske maandada, aga äh, tulles nüüd teie küsimuse teise osa juurde, ma arvan, et üks äh, kriitiline märkus, mida praegu Euroopa ja liikmesriikide aadressil teha, tehakse, on see, et meil on väga madalad, rekordiliselt madalad intressimäärad enamikes riikides ja ometigi me ei kasuta seda võimalust investeerimiseks. on täiesti selge, et investeeringud aitavad ja toovad kaasa teatud kulutusi, kas otse läbi investeeringute paketi või mingil muul mool ja lõppkokkuvõttes keegi peab maksma nende investeeringute eest aga küsimus on selles, et ähm, kas sellel investeeringul on ka mingid hüved, näiteks kui me loome toimiva energiaturu või investeerime energiatõhususse, lahendame infrastruktuuri probleemid, kas kõik need hüved, mis sellest investeeringust tõusevad, ei ole suuremad kui need kulud? ning äh, Äh, kas see ei muuda neid investeeringuid äh, mõistlikuks, nii et, et äh, me tõesti peame valima sellised investeerimisprojektid, mis selliseid hüvesid toovad ja väga palju tuleb pöörata tähelepanu ka selle investeeringute paketi juhtimisse, et siin ei toimuks mingit poliitilist sekkumist, et otsuseid langetatakse professionaalselt ja suur osa nendest vahenditest peaks minema just nimelt VKE-dele aga on täiesti selge, et tegemist on äh, teemaga, millega me peame tegelema ja, ja need hüved, mis investeeringutest tõusevad. härra Dombrovskis, te ei vastanud minu küsimusele, kes need kulud kannab, kas kodanikud? väga lühike vastus, palun. nagu ma ütlesin, loomulikult sõltub kõik konkreetsest projektist, aga lõppkokkuvõttes kannab äh, need äh, kulud äh, ikka keegi, kas, olenevad siis, kas tegu on avaliku sektori rahaga ja sel juhul tõesti maksumaksja või kui on tegemist erasektori rahaga, siis erasektor, aga lõppkokkuvõttes on oluline, et investeeringust tõusev tulu ületaks kulud. ja alustame nüüd külmanda, kolmandat vooru Äh, niisiis äh, minut ja kolmkümmend sekundit äh, variraportööridele ja volinikud saavad kokku vastamiseks kümme minutit. palun ärge pidage kõnesid, esitage küsimusi. härra Toirer ALDE fraktsioonist, palun. aitäh esinaine, lugupeetud volinikud, mul on teile, härra Dombrovskis, küsimus Leedus, vabandust, Lätis te viisite läbi äh, majanduse saneerimise programmi. Äh, see oli üsna keeruline. kas te usute, et Prantsusmaa ja Itaalia peaksid ka ise oma saatuse oma kätesse võtnud ja tegema seda, mida teie Lätis tegite, kas see ei ole äh, õigluse küsimus, et väikesed riigid peavad äh, vaeva nägema ja pingutama, aga suured äh, riigid ei tee midagi? ja kas see ei ole ka konkurentsivõime küsimus, me oleme siin kritiseerinud näiteks ekspordi ülejääke Äh, aga kas ähm, neid ei ole Euroopas äh, siis vaja, kui me tahame majanduskasvu edendada ja äh, Saksamaal näiteks iga auto pealt, mis eksporditate, tuleb ka teatud tulu liikmesriikidele, nii et, et kas see ei oleks siis kokkuvõttes positiivne kogu Euroopa jaoks Ähm, niisiis, äh, kuidas te tahate arvestada kõigi nende erinevustega, mis Euroopa Liidu liikmesriikide vahel valitsevad oma tegevuses, aitäh! Äh, proua Tyson alustab vastamist. hästi, esitame siis veel mõned küsimused, et me aega võimalikult tõhusalt kasutame. proua McIntyre ECR fraktsioonist, palun. aitäh. mul on väga hea meel näha, et äh, iga-aastases majanduskasvu üle, ülevaates tahetakse Euroopa Liit panna jälle jätkusuutlikule töökohtade loomise teele ja mulle meeldib ka väga see, et äh, tahetakse rohkem tegeleda struktuurireformidega. volinik Tyson ütles väga selgesti, et reformid on vajalikud ja me peame need läbi suruma reformid, mis edendaksid innovatsiooni ja ettevõtlust ähm, ning tugevdaksid Euroopa Liidu konkurentsivõimet. mind äh, huvitas väga Maailmapanga äh, raport äh, teemal äh, äriajamine aastal kaks tuhat viisteist. see raport avaldati selle aasta juunis ja seal hinnatakse siis reguleerivat raamistikku ja seda, kuidas see mõjutab ettevõtteid ja mul oli väga hea meel, et minu enda kodumaa Ühendkuningriik oli Euroopa riikide hulgas teisel kohal minu arvates on äärmiselt oluline, et liikmesriigid õpivad üksteiselt, nii et, et Euroopa Liit tervikuna saab luua konkurentsivõimelise õhkkonna ning võimaldab meil, see võimaldab meil ka konkureerida rahvusvahelisel tasandil ja tuua tagasi töökohad Euroopasse ja neid töökohti kindlustada. niisiis, minu küsimus on järgmine. kas te võiksite mulle tuua mõningaid konkreetseid näiteid, kuidas me neid reforme läbi viime ja kus? kuue nimel nüüd Miguel Viegas. jah, te kõnelesite majanduskasvust meie arvates ei ole, eh, me ei näe asja täpselt nagu teie, et teie sotsiaalkindlustus on eh, vähenenud ja nõnda edasi ja ma ei usu, et teie lähenemine võimaldab kõik probleemid lahendada. ma kardan, et tegelikult ka nende probleemide juure, probleemide puhul, eh, lahenduste puhul midagi ei muutu. Euroopa ei pääse oma probleemidest välja. ma tahaksin teada, mille tõepoolest see, mida te praegu välja pakute, erineb komisjoni majanduskasvu paketist. Te äh, räägite siin äh, praegu kolmesajast miljardist eurost, te räägite investeeringutest. Äh, ma tahaksin teada, kuidas on see, see kõik, mida te praegu teete, seotud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tehtuga? kahekümne protsendi võrra on viimastel aastatel investeeringud vähenenud. mulle tundub, et see, mida praegu välja pakutakse, on ebapiisav, arvestades sellega, nende kogemustega, mis meil siiamaani on olnud. mina tahaksin teada Äh, kuidas äh, liikmesriikide tasandil tehtavad investeeringud, kuidas neid defitsiidi arvestamisel äh, arvestatakse? kas on ja kõneleja katkestatakse? härra Likiotis, teil on sõna, palun. aitäh Äh, jah, siin räägitakse sellest, et meil on vaja rohkem säästumeetmeid, rohkem eelarve definits-, defits-, distsipliini selleks, et majandust taaskäivitada. aga Eh, hetkel eh, on meil väga tõsine probleem eh, noorte tööpuudusega, sellest on saanud üks Euroopa Liidu kõige tõsisemaid probleeme. tööstusettevõtted lähevad Euroopast ära, palgad langevad, töötajate õigused on sattunud rünnakute alla, töölepinguid rikutakse ja isegi rikutakse töötajate põhiõigusi säästupoliitika ja tööturu hävitamine on Troika poolt peale surutud Lõuna-Euroopa riikidele ning äh, kahjuks iga-aastane majanduskasvu ülevaade näitab, et komisjon äh, pakub endiselt välja samm, samu retsepte ja ei tegele probleemi algpõhjusega. tahaksin äh, teilt küsida, kuidas te tagate sotsiaalse dialoogi, mis on niivõrd oluline liikmesriikides Eh, troika nõuab, et eh, tööjõule tehtavaid kulutusi vähendatakse ja et piiratakse sotsiaalse dialoogi struktuure. Eh, mina tahaksin esitada ühe küsimuse nüüd ka proua Tysonile oma kuulamisel. Te rõhutasite, et väga oluline on sotsiaalsed näitajad integreerida täna te kõnelesite nendest jälle, mõned nendest indikaatoritest on Euroopa poolaastasse lülitatud, sellele vaatamata äh, on olukord Lõuna-Euroopa riikides endiselt tõsine ning ma tahaksin proua Tysonilt küsida, kas tal on ka konkreetseid ettepanekuid sotsiaalsete inte näitajate integreerimiseks ja volinik Moskovitši, palun. kas te ei taha sellele küsimusele vastata? siis alustame volinik Tysoniga. hästi, proua Tyson, palun. aitäh Äh, mulle esitati äh, proua McIntyre poolt küsimus ja äh, ka Kreeka kolleeg esitas selle küsimuse. proua McIntyre küsis, milliseid reforme on vaja läbi viia ja mis on nende reformide eesmärk. meil on vaja terve rida vahendeid, meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, kus on viis peamist eesmärki. samuti on meil terve rida juhtalgatusi Eh, siis on meil eh, veel ees vahe läbivaatamine peatselt, parlament saab seal oma panuse kindlasti anna. aga kindlasti need eh, viis peaeesmärki on need, mis on väga oluline, meil on makromajanduse tasakaalu nihete menetlus ja kui me näeme, et liikmesriikidel on tõsiseid probleeme, siis tuleb neid probleeme põhjalikult analüüsida ja otsustada, seejärel, kas äh, on vajalik äh, rakendada veel mitmeid menetlusi, esitada liikmesriigile soovitusi ja äh, lõppkokkuvõttes sõltub kõik ju liikmesriikidest, sest et enamik reforme on sellised reformid, mis tuleb läbi viia liikmesriikides. sellistes valdkondades, kus liikmesriikidel on volitused ja pädevused meie anname neile lihtsalt vahendused, vahendid teadmaks, kuidas on nende olukord võrreldes teiste liikmesriikidega. Äh, investeeringute paketist on kasu, kui te vaatate kolmandat sammast, äh, siis seal räägitakse samuti reformidest. me peame rääkima sellest, millised takistused investeeringute tõel on. me ei räägi ainult siin kolmesaja viieteistkümnest miljardist, selles paketis on palju enamat ja viimases osas käsitletakse ka struktuurireforme ja teisi reforme, siis on veel siseturu tegevuskava, mis tuleb lõpule viia. nii et, et kõik need on osaks Euroopa Komisjoni tegevuskavast ja kõigi nende tegevuste eesmärgiks on ka sotsiaalse õigluse, majanduskasvu ja töökohtade saavutamine me peame hoolitsema selle eest, et meil on vaja, vajalikud vahendid kõigi nende eesmärkide saavutamiseks ning see loomulikult tähendab reforme, reforme, mis parandavad olukorda ka tööhõive vallas. kõneldes sotsiaalsetest näitajatest, siis Kreeka kolleeg esitas selle küsimuse, ma arvan, et ma juba vastasin sellele küsimusele see teema tõstatub ikka ja jälle, kui vaadata seda raportit ja võrrelda seda varasemate raportitega sotsiaalse olukorra kohta liikmesriikides ja tuleviku kohta, siis äh, me komisjonis oleme sellel teemal kõnelnud ning me tõesti soovime, et sotsiaalsed näitajad oleksid äh, täieõiguslikud äh, näitajad, mis oleksid sama olulised kui kõik muud näitajad. ja peatselt hakkame siis neid künniseid paika panema, nagu ma juba ütlesin härra Dombrovskis, aitäh! mina keskenduksin härra Toeri küsimusele, eh, mis puudutab Prantsusmaad, Itaaliat eh, ja eh, jooksev konto ülejääki. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on seitse riiki, mis praeguses majandusjuhtimise tsüklis äh, võib-olla ei suuda kinni pidada äh, stabiilsuse ja majanduskasvu pakti nõuetest ja nendest seitsmest riigist äh, kõige hullem on olukord kolmes Prantsusmaal, Itaalias ja Belgias. Prantsusmaa Äh, üritab äh, siis äh, saavutada nõukogu poolt seatud eesmärk, et vältida üleliigset eelarve puudujäägi menetlust. Itaalia üritab samuti oma riigivõlga vähendada, aga nagu ma ütlesin, komisjon on saanud kirjad kõigilt nendelt kolmelt riigilt ja nendes kirjades on siis paika pandud selged kohustused struktuurireformide vallas ja eelarve eh, kohandamise vallas selleks, et probleeme lahendada, nii et, et komisjoni otsus oli anda nendele riikidele natukene rohkem aega, anda aega kevadeni, eh, et oma probleeme lahendada ja eh, siis me saame juba hinnata nende liikmesriikide edusamme konkreetsete andmete alusel, sellepärast et praegu see aastagi ei ole ju veel läbi ja komisjon tuleb kindlasti selle äh, teema juurde tagasi kevadel, äh, siis kaalume kõiki poliitilisi võimalusi, mis meil on. aga siis on meil ka olemas täpsemad andmed ning äh, ka analüüs. makromajanduslik analüüs kõigi nende konkreetsete riikide kohta Äh, teine küsimus, äh, mis puudutas äh, jooksevkonto ülejääki. Te rääkisite olukorrast Euroopa Liidus, jah, loomulikult Euroopa Liidul on jooksevkonto ülejääk, see on positiivne uudis. Te rääkisite Saksamaast, Saksamaa on liikmesriik, mis ilmselt ähm, aitab kõige rohkem kaasa ka Euroopa Liidu jooksevkonto ülejäägile Äh, makromajanduse juhtimise äh, raames meil on siis tõesti paigas teatud näitajad ja teatud künnised ning äh, kuus protsenti SKT-st, siis on see näitaja jooksevkonto ülejäägi osas ja see ülejääk peab olema siis vähemalt kolm aastat, selline ja kui äh, olukord selline on, siis me tõesti võime selle probleemiga tõsisemalt tegeleda ning ähm, äh, komisjon viib siis läbi ka äh, Saksamaa osas süvaanalüüsi just nimelt Saksamaa jooksevkonto ülejäägi kohta ja see võib tähendada kahte asja, positiivselt seda, et riigi konkurentsivõime on tugev ja negatiivse poole pealt tähendab see seda, et siseriiklik nõudlus on madal, investeeringuid on vähe niisiis Euroopa Komisjon äh, viib läbi põhjaliku äh, analüüsi ja siis, kui meil on juba rohkem konkreetseid andmeid, äh, tuleme selle teema juurde tagasi, aitäh. aitäh ja härra Moskovitši. mina tahaksin ka rahustada härra Toilerit. võib-olla ma ei saanud päris hästi aru tema küsimusest aga meil siin ei ole mingeid lahkarvamusi komisjonis, ähm, nagu äh, Valdis äh, Dombrovskis ütles, me oleme lahendanud la,, langetanud need otsused äh, Äh, ühiselt äh, ja meil ei ole siin mingeid kõhklusi, sellepärast et äh, me oleme kõik veendunud, et me peame kehtestama reegleid ja seda me oleme, järgima reegleid, seda me olemegi teinud, aga me peame arvestama ka erinevate riikide olukorraga, seda me oleme jällegi teinud, me peame surve säilitama, seda me oleme ka teinud ja me ei ole siin teinud mitte mingisuguseid järeleandmisi, nii et, et me tõesti majanduskasvu pakti ellu rakendame Äh, arvestame kõiki neid jõupingutusi, mis on tehtud ja üritame toetada ja abistada riike struktuurireformi järgimisel, mis puudutab Itaaliat, Prantsusmaad ja Belgiat, äh, siis nende riikide peaministrid on saatnud komisjonile kirja, kus on tõesti kohustused, ajakava, mil, mida hakatakse tehakse ja seal on ka paigas ka see, kuida-, kuida asja arutab nõukogu, kuna parlament ja nõnda edasi. nii et, et ma arvan, et selles valdkonnas äh, ei äh, ole meil küll mitte mingisuguseid lahkarvamusi, komisjon äh, käitub täiesti järjekindlalt ja sidusalt äh, ja mis puudutab nüüd seda, mis toimus aastal kaks tuhat kaksteist ja mida praegu otsustati, ma arvan, et me peame Äh, tunnistama, et see, mida me otsustasime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, ei olnud päris edukas, aga see ei olnud ka täielik läbikukkumine, nagu siin räägitakse. näiteks Euroopa Investeerimispank ähm, on äh, suurendanud oma investeeringuid, on suurendanud oma kapitali, samuti Euroopa Investeeringute Fond ähm, aga kõik need mehhanismid, mis me ette nägime, ei ole toiminud päris äh, nii hästi, nagu me tahtsime, näiteks projekti võlakirjad on jäänud katsetuse tasandile, ja ei ole äh, võib-olla jõudnud sellisesse faasi, nagu me oleksime soovinud ja äh, otsuste langetamise kiirus ei ole olnud äh, samuti selline, nagu me oleks söönud, soovinud ja mis puudutab nüüd seda investeeringut, kolmsada viisteist miljardit kolme aasta jooksul, jah, meil on vaja need vahendid kokku saada, meil on vaja ka pöörata tähelepanu sellele, milli-, millele me investeerime, nii et, et Euroopa suudaks näiteks üle minna digitaalsele majandusele, majandusele, luua uued energia- ja transpordistruktuurid ja nõnda edasi. nii et, et ma arvan, et kõigi selliste arengute, kõigil sellistel arengutel oleks väga suur mõju majanduskasvule, aitäh! aitäh! nüüd neljas voor üks minut igale esinejale ja üheksa minutit volinikele vastusteks. proua Marel Šaitjer, Rahvapartei fraktsioonist, palun. Äh, suur tänu, proua esimees. palju on räägitud stabiilsusest ja dünaamilisusest ja mina tahaksin esitada volinikule kolm küsimust, volinikele. esiteks, äh, kas te olete arvestanud äh, ka seda, mismoodi töökohad äh, muutuvad, sest aastaks kaks tuhat kakskümmend on viisteist protsenti kõrge kvalifitseeri-, äh, kvalifitseeritud töökohtadest praegu kadunud ja on vaja ja on tekkinud kaksteist protsenti uusi kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, nii et kas te olete sellega arvestanud? teiseks küsimus naiste kohta paljud naised kaotasid kriisi ajal töö. milliseid meetmeid te kavatsete võtta selleks, et need naised pääseksid uuesti tööturule? sest äh, need naised, kes kaotasid töö kriisi ajal, ei teinud seda tavaliselt vabatahtlikult. kolmandaks noorte ja Euroopa Sotsiaalfondi kohta. kas te olete kavatsenud äh, läbi viia uurimuse, millega mõõta Euroopa Sotsiaalfondi toimet eh, just noorte töötusele, kas see võimaldab neil saada jätkusuutlikul moel uut tööd? aitäh! jääb mulje, et iga-aastane majanduskasvu raport on eh, võetud eh, vastu ilma, et arvestatakse reaalsust, milles me siin elame volinik räägib sellest, et äh, eelarve defitsiiti tuleb kiiresti vähendada, kuigi see on kahtlemata kahjulik ja me kõik teame seda. lisaks on siin ka investeerimispakett, mille puhul ei ole kindel, kuidas see üldse toimib. nii et äh, äh, kaks asja, mis, millel on kindlasti negatiivne mõju, eelarve ülejäägi kärpimine ja struktuursed reformid. paljudes liikmesriikides on seda ju juba näha ja ka OECD on äh, septembris seda öelnud. nii et ma küsiksin, kas Euroopa Komisjon on kuidagi hinnanud seda, et äh, majanduskasvu äh, väljavaated võivad olla ka negatiivsed seoses tööturureformiga ja teiseks härra volinik Moskovitši käest küsiksin, kas te ei nõustu sellega, et me elame sellises majanduslikus reaalsuses, et paindlikkus ei ole alati võimalik ja millal millal nõustub Euroopa Komisjon tunnistama, et me elame endiselt majanduslanguse alal? ja kui lubate, siis tahaksin veel küsida ka seda, mismoodi neid paindlikkusmeetmeid kasutatakse ja kas komisjon võiks anda rohkem infot selle kohta, kuidas seda struktuurset tasakaalu arvestatakse, sest praegu sõltub see komisjoni oma, komisjoni otsusest ja me ei saa sellest tegelikult aru, aitäh! tere hommikust! ma olen seisukohal, et need iga-aastased äh, majanduskasvu alased äh, raportid on äh, parandanud pakkumuse külge ja on aru saadud, et reformid saavad toimuda ainult siis, kui on piisavalt investeeringuid. investeeringud on kõige tähtsam punkt üldse. see tähendab, et me peame väga palju arutama selle üle, mismoodi neid investeeringuid saavutada ja kuidas siis läbi viia reformid, millele saab järgneda majanduskasv. ma arvan aga, et tegelikult äh, oleme jätnud kahe silma vahele nõudluse poole. komisjon ei saa endiselt aru, kui oluline on see, et meil ei ole piisavat nõudlust. ja et nõudluse puudumise taga Euroopas on suurenev ebavõrdsus liikmesriigid on ebavõrdsed ja ka liikmesriikide siseselt on äh, inimeste äh, positsioon ebavõrdne. ma arvan, et äh, see on Euroopa kõige suurem probleem ja me peame aru saama, kust see alguse saab, millised on, millised on põhjused. kõik see algab palgapoliitikast, maksupoliitikast, aga ka sellest, et võimalused ja tingimused investeerimiseks on väga erinevad. investeerimisplaan on nüüd vastu võetud aga see peab olema selline, et arvestataks ka investeerimistingimuste erisustega erasektoris ja avalikus sektoris. Äh, aitäh, mul on ka üks küsimus volinik Tysonile. Te rääkisite äh, sotsiaaldialoogi usaldusväärsuse. rohelised on seisukohal, et mitte ainult sotsiaalpartnerid ja liikmesriikide parlamendid ei peaks olema rohkem sellesse protsessi kaasatud, vaid ka kodanike ühiskond Äh, komisjon on pidevalt ka varem seda rõhutanud ja möödunud nädalal äh, Strasbourgis võtsime ka vastu vastavasisulise resolutsiooni. Äh, ma arvan, et Euroopa Liidu kodanikud ei peaks meid nägema üksnes kui neoliberaalsete struktuurireformide läbisurujaid, vaid et neil peaks olema võimalus Euroopa asjades kaasa rääkida Äh, sest tege-, tegelikult kõik need otsused, mida me langetame, on väga negatiivselt äh, mõjutanud äh, kodanike olukorda, näiteks see, mis toimub tööturude paindlikumaks muutmine, avalike teenuste piiramine ja nõnda edasi. ja paljudele riikidele on ka troika meetmed väga negatiivselt mõjulised. kuidas te tahate tagada seda, et need välja kuulutatud juhised või suunised, kuidas on võimalik kaasata ka kodanike ühiskonda Euroopa poolaasta kujundamisse, aitäh! Um, aitäh ja nüüd saab äh, sõna proua Tyson. suur tänu. ma püüan väga lühidalt vastata, sest nii te palusite. jah Äh, väljaõppe küsimus on tõsine probleem, sellepärast et paljudel töötajatel on väga vähe oskusi. ja kindlasti on olukord väga keeruline, kui keegi kaotab töö ja tal on raske leida uut tööd, sest tal on liiga vähe oskusi. seetõttu kindlasti tuleb aidata neid, kes on kõige nõrgemad, sealhulgas naisi ja noori ning Euroopa Sotsiaalfondis toetatakse ka noorsooalgatust, mis ongi välja mõeldud selleks, et võidelda töötusega Nende programmide juures tulebki keskenduda ennekõike parematele oskustele ja ka kutseõppe pakkumisele. samuti investeerimisplaanis, kui me räägime haridusmeetmest, haridusmõõtmest, siis räägime me eraldi kutseharidusest, sest see on üks tähtsamaid, tähtsamaid hariduse elemente üldse. mis puudutab jätkumeetmeid, siis me teame ju, mis on juhtunud minevikus eile viidi Pariisis läbi koolitus nendele Prantsusmaa ametnikele, kes hakkavad Euroopa Sotsiaalfondi raha Prantsusmaal kasutama. ja Euroopa Komisjon on seisukohal, et äh, meil on vaja ka selliseid programme ja projekte, mille eesmärgid võib-olla ei ole mitte ainult, mille eesmärgid ei ole mitte ainult mõõdetavad, vaid mille eesmärgide täitmist saab ka hiljem kontrollida ja vastu võtta vajalikke jätkumeetmeid. väga oluline on panna suurt rõhku noortele inimestele, pakkuda neile erinevaid võimalusi, näiteks kutseõpet või stipendiume, aga me peame jälgima ka seda, mis nendest inimestest pärast saab, sest muidu me tegelikult ei tea, kas need meetmed meile mingit kasu toovad või mitte. ja lühidalt veel ka palgapoliitikast ja sellest, kuidas on see seotud majanduskasvuga ma arvan, et kõik nõustuvad, et seda küsimust tuleb lähemalt uurida ja et seda tuleb uurida riigipõhiselt. tuleb saavutada tasakaal siseriikliku nõudluse ja konkurentsivõime ja tootlikkuse vahel tegelikult on need küsimused justkui punaseks niidiks, mis jooksevad läbi kogu raporti. ühiskonna vajadusi vaadates peame me tagama, et siseriiklikud parlamendid, Euroopa Parlament ja sotsiaalpartnerid kõik saaksid sõna sekka öelda. me peame kaasama kogu ühiskonna, see on oluline. ja me seda ka teha kavatseme. aitäh, härra Tomporovskis! suur tänu. mina oma vastuses räägin äh, põhiliselt kahest asjast. esiteks küsimus, mis puudutas äh, defitsiidi kiiret vähendamist. ma kordan üle selle, mida ma ütlesin juba alguses. sellel aastal ja ka järgmisel aastal eeldame me seda, et äh, eelarve püsib enam-vähem äh, sama, et äh, ei tule mingisuguseid uusi võimalusi, aga ei ole vaja ka kärpeid ja seda ütlen ma Euroopa Liidu kohta üldiselt. sest kindlasti on riike, mis on sunnitud kärpima ja riike, mis, mis suurendavad eelarvet, aga me eeldame, et kokkuvõttes äh, on eelarvepoliitika neutraalne ja see on tähtis uus areng. peale selle eeldame me, et eelarve defitsiit, mis praegu on keskmiselt kaks koma kuus protsenti SKT-st, langeks kahe koma nelja protsendini. aga seda ei tuleks saavutada mitte kärpemeetmetega, vaid sellepärast, et tekib majanduskasv. nii et jah Äh, selles suhtes on äh, uusi arenguid. ja ma vastan kiiresti ka proua Vana küsimustele. ta küsis, mismoodi kaasata ühiskond ja kuidas tekitada rohkem sotsiaalset dialoogi. sellega me praegu töötame. ka siis, kui me vaatame uuesti läbi Euroopa poolaastat ja e, siis, kui me räägime üldiselt e, sotsiaalse dialoogi tugevdamisest e, sotsiaalpartneritega. ma rääkisin sellest ka kuulamisel, meil on vaja tugevdada just nimelt Euroopa sotsiaalpartnerite rolli. ja seda nii enne mitmeaastase majanduskasvu raporti koostamist kui ka selle koostamise alal ja lisaks on alati vaja kaasata liikmesriikide sotsiaalpartnerid enne, kui välja töötatakse riikide raportid Euroopa poolaasta töökava alles äh, pannakse lõplikult paika, kuid kindlasti arvestatakse seal sellega, kuidas äh, sotsiaalpartnereid ja ka asjakohaste, asjaomaste liikmesriikide valitsusi ja äh, parlamente kaasata. täpselt sellega me praegu tegelemegi. me töötame välja plaani selleks, et parandada sotsiaalpartnerite ja erinevate sidusrühmade äh, Äh, haaratust, et nad saaksid kaasa rääkida, aitäh! aitäh! ja nüüd, härra volinik Moskovitši, teie saate öelda viimase sõna. jah, minagi tahaksin äh, esit-, äh, mina tahaksin, minagi tahaksin vastata küsimustele. ma ei tea, et, e-, et Euroopas oleks praegu sügav kriis. me oleme saavutamas majanduskasvu see on küll väga nõrk ja väga väike, aga ega me ei tahakski hiiglasuurt kiiret majanduskasvu, millega käib igal juhul kaasas ka väga suur inflatsioon ja lõpuks tekivad uued probleemid. ja just sellepärast ütlebki härra Juncker, et Euroopa Komisjon on justkui viimase võimaluse komisjon nii et ei, ma ei arva, et meie olukord oleks praegu kõige hullem. vastupidi, ma arvan ja olen ka öelnud, et äh, see, et me praegu oleme sellises majanduslikus äh, olukorras, kus meil on vaja võlgu kahandada, defitsiiti vähendada, eelarvet konsolideerida, et äh, see oleks drastiline olukord. nagu ütles ka kolleeg Dombrovskis, eelarve defitsiit väheneb nagunii ja paljudes riikides äh, läheb äh, olukord paremaks sellepärast, et nad on äh, makromajanduslikku tasakaalu suutnud kohandada ja need, kes seda ei ole suutnud, need teevad seda. nii ütles komisjon ka reedel. aga lisada tahaksin veel kahte asja. esiteks, nagu ma olen ka eelnevalt öelnud, meil on olemas reeglid, need ei ole kaugeltki rumalad reeglid, need võimaldavad paindlikkust seda on komisjon oma teatises ka seletanud ja härra Dombrovskis räägib sellest teatisest teile lähemalt jaanuari alguses. ehk siis eh, majanduskasvu ja stabiilsuse pakt võimaldab ka eh, paindlikkust. ja teiseks, kui me vaatame praegust eh, majanduspoliitikat ja seda, mis toimub liikmesriikides siis võib-olla ei ole endiselt aru saadud, et meil on vaja rohkem investeeringuid. investeeringuid, millest võidaks kogu Euroopa. investeerimisplaanist aga räägiti teile lähemalt eelmisel kolmapäeval. suur tänu kõigile osalejatele mul on väga kahju, et kümme Euroopa Parlamendi saadikut sõna võtta ei saanud, kuigi nad seda soovisid. ma olen kindel, et meil tuleb sarnaseid koosolekuid veel ja siis on teil võimalik esitada äh, veel küsimusi ja saada nendelt kolmelt volinikult, kellega me täna hommikul vestlesime, ka rohkem vastuseid. tänan kõiki nende panuse eest meie tänasesse töösse ja nagu härra volinik äh, Moskovitši ütles, meil on küll kriis, aga sellest hoolimata on ka lootus, et äh, avanevad uued võimalused. suur tänu! Well, I have to leave this kahjuks pean ma siit koosolekult ära minema, sest ma suundun kuulamisele TTIP-i asjus ja lihtsalt pean minema teise koosolekusaali. jah, ma tean, et kümme kolleegi sõna ei saanud, aga teie, kes te praegu räägite, ei olnud isegi mitte sõnasoovijate nimekirjas. suur tänu!